Tenbruki ja proua Annelen van Bossut asendab härra Louis ideed lähtuvalt kodukorra artiklist seitse ja kodukorra artiklist neli võtab parlament teadmiseks need ametisse nimetamised, ma tervitan kolleege ja annan neile teada, et nad saavad kodukorra kohaselt võtta täieõiguslikult osa parlamendi koosolekutes pärast seda, kui nad on kirjaliku deklaratsiooni täitnud, et neil ei ole ametikohta, mis äh, oleks ühildamatu Euroopa